mõista äh, seda, kuidas kannatavad need inimesed, keda see kõik mõjutab. suur aitäh, proua Georgieva, sellega on äh, läbi arutelu, nüüd lähme edasi teabega, sain äh, Rahvaparteid äh, komisjonidesse nimetatud äh, nimed, see on, lisatakse protokolli ja kui vastulaused esitada, siis on nimekiri heaks kiidetud. nüüd aga me läheme edasi oma päevakorraga ning proua Podimata raport, mis puudutab tõhustatud